rahvaalgatust Vanno Fass ja Hannes Vabada sotsiaaldemokraatide esimees tegi selle kohta saate. härra Stadler, ma korra katkestan teid. teeme kõigepealt need töökorralduslikud asjad ära, siis hiljem annan teile sõna, et saaksite oma taotluse teha. ja meine Damen und Herren, ich habe jah, daamid ja härrad, mul on teile terve pall, äh, rida küsimusi, mis puudutavad tööd ja pärast seda hakkame rääkima kodu. Äh, kolmapäeval, teisel aprillil äh, oli meil tööhõivekomisjonile soovitus, mis avaldati, kui selle kohta ei ole mitte mingeid proteste, Eh, see puudutas delegeeritud õigusakti parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis puudutab kõige vaesemate abifondi. me otsustasime, et me ei tee proteste ja kuna sellele soovitusele proteste ei tehtud, siis see on kinnitatud ja homme avaldatakse see vastuvõetud tekstide hulgas vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõikele neli annan teile teada, et need parandused, mis anti teile teada teisel aprillil kell kolm pärastlõunal, et nende kohta ei ole tehtud mitte mingit taotlust hääletuse kohta ja sellega on ka need parandused vastu võetud. vastutavad äh, komisjonid andsid mulle teada paranduste kohta neljas äh, projekti, see puudutab jällegi kodukorra artiklit kakssada kuusteist ja need parandused on vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul ükski fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendisaadikut ei esita taotlust, et nende üle tuleb hääletada. Need tekstid on äh, intranetis üleval ja selle istungi protokolli pannakse need ka kirja. vastavalt artiklile üksteist lõikele kolm põhiseaduskomisjon on teinud järgmise tõlgenduse nimeliste hääletuste kohta. artikkel sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend seitse lõiket üks ja artikkel sada üheksakümmend viis lõige kolm, mis puudutab nimelist hääletust. Need on vastavalt artiklile kuus B lõikele kaks ja artiklile seitse lõigetele kolm, kuus ja kaheksa